Good morning, colleagues. Good morning, everybody. tere hommikust, kolleegid, tere hommikust kõigile, tere tulemast meie külalistele. alustan Regionaalarengu Komisjoni koosoleku teist päeva ja meie põhiline päevakorrapunkt täna on arvamuste vahetus ametis oleva eesistuja rahandusministri Jaanis Reirsiga Läti eesistumise prioriteetide üle just selles valdkonnas, millest on vastutav ka meie komisjon. see arvamuste vahetus täiendab arvamuste vahetust, mida pidasime eile eh, volinik Kreetsuga. Läti eesistuja rõhutab ühtekuuluvuspoliitika olulisust Äh, ning sotsiaalsete majanduslike äh, ebavõrdsuse vähendamine, samuti tööpuuduse vähendamine ning prioriteetide hulgas on ka selle tagamine, et oleks loodud äh, eeldused uue programmitöö perioodi sujuva alguse jaoks. eesistuja keskendub ka eriti Euroopa territoriaalse agenda kaks tuhat kakskümmend vahearu ande äh, kohta, samuti uus ähm, linnapoliitika agenda ja makropiirkonna strateegiad. omalt poolt on mul eriti hea meel kuulda ministri arvamust sellele, kuidas me suudaksime kõige paremini tule- või uue Euroopa strateegilise investeeringute fondi äh, sidusust suurendada ähm, ühtekuuluvuspoliitika majanduskasvu ja töökohtade loomise eesmärgiga. teen ettepaneku, et peame meie arvamuste vahendust tavapärases formaadis, kõigepealt annan sõna ministrile sissejuhatavaks sõnavõtuks ja seejärel annan sõna komisjoni liikmetele küsimusteks. ja kõigepealt äh, saavad siis sõna koordinaatorid. niisiis, mul on hea meel anda sõna Läti eesistuja rahandusministrile härra Janis Reirsile. palun, sõna on teil. aitäh, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad. kõigepealt sooviksin teid tänada eilse väga meeldiva vastuvõtu eest, mille korraldas äh, teie esimees, mul oli võimalus äh, kohtuda mitmete äh, komisjoni liikmetega, minu jaoks on suur au täna siin olla ja tutvustada Läti eesistuja prioriteete Euroopa Liidu komisjonis. vabandust, Euroopa Liidu Nõukogus Äh, mul on ka hea meel võimalus arutada teiega ühtekuuluvuspoliitika üle, mis on üks olulisemaid Euroopa Liidu poliitikaid majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks. selle aasta me tähistame äh, Läti taasiseseisvumise kahekümnendat aastapäeva, kui Läti vabanes Nõukogude Liidu äh, kammitsatest. ning kümme aastat tagasi liitus äh, Läti Euroopa Liiduga ning äh, juba üks aasta on Lätis kasutusel euro. Ähm, Euroopa Liidu eesistumine on väga suur au ja vastutus Lätile. me püüame oma eesistumist kasutada selleks, et äh, seada ähm, poliitilist ähm, liini ja tule välja, aidata välja tulla kriisist möödunud aasta jooksul tegid Euroopa Liidu institutsioonid väga suurt tööd, et mm, et äh, koostada oma eesmärgiks uueks programmi tööperioodiks, need prioriteedid on ka välja toodud ülemkogu järeldustes, äh, eesistujate trio töökavas, äh, komisjoni töökavas ja ka teistes kavades. Läti eesistujal on põhiliselt kolm eesmärgid, eesmärki konkurentsivõimeline Euroopa, digitaalne Euroopa ja pühendunud Euroopa Liit rahvusvahelisel tasandil. ühtekuuluvuspoliitika teemad on seotud ka Läti eesistuja eesmärgiga, mis puudub konkurentsivõimelist Euroopa Liitu ja see on seotud ka uue komisjoni visiooniga, mis puudutab majanduskasvu tugevdamist ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta töökava. me soovime Euroopa Liidu konkurentsivõime äh, jätkuvalt suurendada ning majanduskasvu edendada. struktuurireforme viiakse juba ellu või need on plaanitud liikmesriikide poolt, äh, samuti on oluline, olulised eelarvepoliitilised eesmärgid Eh, ning majanduskasv, mis loob uusi töökohti, mitte uusi võlgu tulevaste põlvkondade jaoks, on see, mille poole peaksime püüdlema. selle juures eh, mängib väga olulist rolli ka uus ühtekuuluvuspoliitika, milles on olulised kolm põhilist elementi jah, enne kui räägin üksikasjalikumalt eesiste prioriteetidest ühtekuuluvuspoliitika vallas, tahaksin kasutada võimalust, et jagada teiega Läti kogemust. ühtekuuluvus eh, poliitika on suuresti panustanud minu riigi arengusse. see lõi eeldused, et Läti saaks edukalt osaleda äh, siseturus, samuti võimaldas see meil liituda eelmisel aastal euroalaga. kahe tuhande neljandal aastal Euroopa Liiduga liitudes äh, oli Läti SKT ainult nelikümmend seitse protsenti Euroopa Liidu keskmisest, kui kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks oli see juba kuuskümmend seitse protsenti see tähendab, et äh, olemata kriisist on Läti äh, möödunud kümne aasta jooksul lähenenud äh, kahekümne protsendi võrra Euroopa Liidu keskmisele elustandardile. see on väga suur saavutus ja selle juures mängis väga olulist rolli ka kaasrahastus Euroopa Liidu fondidest. mul on hea meel, et kõigis kolmes Balti riikides äh, näeme me arengut ja äh, areng toimub ka enamikus uutes, teistes uutes äh, liikmesriikides. kriis tabas Lätit väga raskelt ning skp vähenes kokku kahekümne viie protsendi võrra. selles olukorras oli rahastus Euroopa Liidu fondidest tõeline elupäästja Läti jaoks valitsuse prioriteediks oli tagada, et Euroopa Liidu fondide rakendamine, rakendamine oleks võimalik investeerimisprogrammide kaudu, et majandus saaks kohaneda uute väljakutsetega. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmi rakendati selleks, et kaitsta just neid kodanikke, kes olid kriisil kõige haavatavamad. kokku ähm, andsid Euroopa Liidu fondist seitsekümmend protsenti avaliku sektori rahastusest. eile, kui meil toimus arvamuste vahetus äh, fondide vahendite kasutamise üle, arutasime seda ka Iskrega ja ma kuulsin, et Bulgaarias on see arv väga sa-, sarnane, seitsekümmend kolm protsenti. Läti ähm, suutis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal jõuda tagasi majanduskasvu teele tänu rangele eelarvepoliitikale ja tänu Euroopa Liidu vahendite kasutamisele. see aitas kaasa meie ekspordi orienteeritud majanduse äh, taaselavdamisele. möödunud kümne aasta jooksul on ühtekuuluvusfondide panus SKP-sse olnud eriti suur, ähm, üks koma kaheksakümmend kaks koma üks protsenti. Äh, Läti pool, Läti valitsus on alati ühtekuuluvuspoliitikat näinud investeerimispoliitikana, mitte ümberjagamispoliitikana me oleme juba suutnud mitmed struktuursed majandusprobleemid lahendada hariduse, transpordi, tööhõive vallas ja mitmetes teistes valdkondades. Euroopa Liidu rahastus mängib väga suurt rolli meie avaliku sektori investeeringutes ja sellepärast on see eriti oluline valitsusele, tema partneritele ja üldsusele. Läti seisab veel paljude väljakutsete ees meie ähm, produktiivsus on suhteliselt väike, samuti, samas on äh, küllaltki suur töötuse ja vaesuse määr. Need äh, probleemid on osa väljakutsetest, mida suuresti saavad aidata lahendada Euroopa äh, struktuuri- ja investeerimisfondid. Ähm, perioodil kaks tuhat viisteist kuni kaks tuhat kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ma annan endast parima, et jätkata poliitikat, mille on alustanud eelmised valitsused ja püüdlen selle poole, et ühtekuuluvuspoliitikat kasutatakse eh, tõhusateks investeeringuteks Lätis. Läti võtab eh, Euroopa Liidu eesistumise üle uue eh, reformitud ühtekuuluvuspoliitika tsükli algus kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. Euroopa piirkond seisab endiselt silmitsi suurte majanduslike väljakutsetega. aeglane majanduskasv, kõrge töötuse määr ja vähese, vähene investeeringute määr. ühtekuuluvuspoliitika reformitud kujul on väga oluline instrument äh, liikmesriikide kätes, et, et nendest äh, väljakutsetest üle saada. väga positiivne on komisjoni töö, et äh, tegevuskavade elluviimist kiirendada möödunud aasta lõpus detsembris äh, toetas äh, Euroopa Ülemkogu äh, pres-, komisjoni president Junckeri investeerimisplaani läbiviimist, see siis pakub välja uue investeeringute plaani Euroopale. sarnaselt Euroopa Komisjoni teatis kutsub üles finantsinstrumentide kasutamise laiendamisele ühtekuuluvusprogrammides, ähm, et suurendada Euroopa fondide kasutamise tõhusust. lisaks eelmise aasta lõpus tuli esile perioodi kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist vahendite kasutamine mõnedes liikmesriikides. komisjon teeb kahepoolset koostööd liikmesriikidele, et tagada tõhus ja võimalikult täielik ähm, rahaliste vahendite kasutamine sellel perioodil kahe tuhande neljateistkümnenda aasta teisel poolel korraldas Euroopa Komisjon avalikud konsultatsioonid Euroopa Liidu linnade poliitika kohta, et teha kindlaks selle, sellise poliitika sisu ja lisandväärtus võttes äh, arvesse ka Itaalia eesistuja saavutatud tulemusi, soovime jätkata nõukogu tööd äh, selles valdkonnas. üks meie eesmärke on jõuda kokkuleppele mitmeaastase finantsraamistiku äh, muudatuste üle ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve üle. Need muudatused olid vajalikud, et täielikult saavutada uue ühtekuuluvuspoliitika potentsiaal Läti eh, eesistumine loodab parlamendi toetusele nende õigusaktide juures. üks meie prioriteete on ka Euroopa investeerimisplaan, mis on saanud toetuse nõukogus kuid oluline on märkida ka, et ülemkogu detsembrikuiste järelduste eh, järgi eh, on siis Euroopa strateegiliste investeeringute fond, fond, mis toetab juba olemasolevaid programme. meie loodame, et uus programmide periood äh, algab äh, edukalt ja tagatakse valikrahastus. täielikud tulemused saame me teada kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpuks. lisaks arvame, et meil on vaja rääkida ka haldussuutlikkusest, mis on väga oluline selleks, et tõhusalt läbi viia reformitud ühtekuuluvuspoliitika ja et see tooks ka konkreetseid tulemusi Euroopa ja maksumaksjad ootavad uuest reformitud poliitikast tulemusi ja me saame need tulemusi saavutada ainult siis, kui me loome praktilise aluse ellurakendamiseks. samuti on oluline investeerimiskava elluviimine, mis on saanud nõukogu toetuse, on oluline teada, et vastavalt ülemkogu järeldustele detsembrikuust on see fond lisaks äh, juba olemasolevatele Euroopa Liidu programmidele. ma usun, et äh, fond on instrumendiks, mis võimaldab äh, kasutada investeeringuid juba praegu ja see võimaldab ka luua uusi töökohti ja edendada majanduskasvu. strateegiliste investeeringute fond on võimalus, et parandada investeeringute keskkonda äh, kõikehõlmaval ja põhjalikul viisil. Läti eesistuja kavatseb jätkata oma tööd vastavalt ülemkogu järeldustele, mis kinnitati Itaalia eesistumise ajal. Need järeldused kutsuvad liikmesriike üles koostama programme kooskõlas iga-aastaste soovitustega ja hinnata neid võimalusi, mida finantsinstrumendid pakuvad meil on plaanitud arutelud juunis sellel teemal ähm, ühtekuuluvusministrite kohtumisel Riias. lisaks koostöös Euroopa Komisjoniga ja regionaaluuringute assotsiatsiooniga korraldame teise ühtekuuluvuspoliitika konverentsi uue ühtekuuluvuspoliitika poliitika kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend väljakutsed selle konverentsi eesmärk on pidada arutelusid, arvamuste vahetust eh, ühelt poolt teadlaste ja teiselt poolt poliitikakujundajate ja poliitika ellurakendajate vahel. on väga, see on väga oluline selleks, et kujundada ähm, ähm, tõend, tõenduspõhist poliitikat head kolleegid, eh, uus ühtekuuluvuspoliitika on väga oluline mitte ainult Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide saavutamisel, vaid see pakub ka olulisi meetmeid territoriaalse ühtekuuluvuse saavutamiseks. Läti eesistuja kavatseb territoriaalse ühtekuuluvuse vallas eriti keskenduda Euroopa linnade arenguprogrammidele. me peame arutelusid sellise poliitika võimaliku sisu ja vormi üle ning jätkame eelmist eesistujate tööd. me usume, et Euroopa linna arenguprogramm võib aidata kaasa sellele, et ähm, parandada elukvaliteeti linnades. me äh, ootame ka huviga parlamendi arvamust äh, selle linnalise mõõtme kohta ning loodame väga elavatele arutelud, aludele me oleme ette näinud ka äh, arvamuste vahetuse, mis puudutab just väikeste keskmise suurusega linnade olukorda, sest äh, see on teema, mille üle on siiani vähe arutatud. me arutame nende teemade üle ka mitteametlikul valitsustevahelistel formaatidel. Äh, kümnendal juunil on ette nähtud ka territoriaalse arengu eest vastutatud ministrite kohtumine. me loodame võtta vastu deklaratsiooni sellel koosolekul, kuidas võiks ähm, väikseid ja keskmise suurusega linnu rohkem kaasata ähm, Euroopa linna arengustrateegiasse ähm, samuti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Habitat kolm konverentsil on äh, plaanis vastu võtta vastav äh, linnarenguprogramm ning neid teemasid arutatakse ka Luksemburgi eesistumise ajal. lugupeetud parlamendisaadikud, äh, proua esimees, Euroopa Parlament ja eriti Regionaalarengu Komisjon on andnud väga suure panuse uue ühtekuuluvuspoliitika väljaarendamiseks kaks, aastatel kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend et sellest saaks tõeline Euroopa Liidu investeerimispoliitika. poliitika, mis toob kaasa majanduskasvu ja käegakatsutavad tulemused. ma usun, et Euroopa Parlament äh, jätkab oma panuse andmist, äh, et tagada, et see ühtekuuluvuspoliitika rakendatakse edukalt äh, piirkondades ellu. ning et see annaks käegakatsutavaid eeliseid meie kodanikele. ma loodan meeldivale koostööle Euroopa Parlamendiga ja eriti Regionaalarengu Komisjoniga Läti eesistumise ajal. suur tänu tähelepanu eest ja püüan vastata teie küsimustele Läti eesistuja plaanide kohta ning ootan huviga meie arvamuste vahetust, aitäh! Thank you, minister, thank you for this suur aitäh, minister! aitäh selle põhjaliku ähm, ülevaate eest eesistumisest et ja nüüd ma hea meelega annaksin parlamendisaadikutele sõna. Eh, küsimuse, eh, küsimusi saavad esitada koordinaatorid. härra Van Nistelrooy, palun. suur tänu, ma kõnelen täna hollandi keeles. ma arvan, et te eh, lähete õiges suunas. investeerimine on väga oluline on väga oluline, et Euroopa Liit aitab äh, piirkondi, linnu, kohalikke omavalitsusi. üks äh, küsimus, te ütlesite, et äh, te püüate jätkata Itaalia eesistujas ähm, saavutatud tulemusi, muidugi pool aastat on suhteliselt lühike aeg, aga mul on siin Itaalia eesistuja järeldused ees ja siin on kirjas et Läti eesistujat kutsutakse üles jätkata Itaalia eesistuja praktikat, eh, pidada korrapäraseid mitteametlikke kohtumisi ja võtta vastu järeldused eh, üldasjade eh, nõukogus. nüüd väga oluline teema on ka valitsemine selle seose äh, Euroopa poolaasta programmiga ja üldasjade nõukogus ka arutati seda Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiat, see oli päris hea töömeetod. ma olen nüüd vaadanud teie töökava ja lähinädalatel, kuudel tulevad kokku ministrid. ma ei näe, et siin see kõik väga hästi kokku käiks või kokku sobiks. ja veel üks küsimus, ministrite konverents, mis on ka üks teie prioriteete, ma saan aru, et see peaks olema teie ühtekuuluvuspoliitika äh, selline kõrgpunkt teie eesistumise ajal, mis on siis need põhilised prioriteedid? Itaalia eesistumise ajal räägiti väga palju Junckeri töökavast, ma arvan, et ei peaks mitte lihtsalt äh, hakka kiitma sellele kavale, vaid te peaksite vaatama täpsemalt erinevaid sektoreid, millesse investeerida. ja mõtlema selle üle, mis on täpselt teie panus, mis liikmesriikide panus ja milline osa on nii-öelda riskikapitalil, mille katab ähm, see Junckeri investeerimiskava on väga oluline, et kui ühtekuuluvuse nõukogu kokku tuleb, et ta väga selgelt paneks paika äh, prioriteedid. nii et ma loodan, et äh, need prioriteedid saavad selgemaks ministrite nõukogul või ministrikonverentsil ja ma loodan, et äh, võtate arvesse ka neid prioriteete, mille toob välja meie komisjon ja ka meie fraktsioon. ja veel üks märkus, eile ma tegin ühe märkuse makropiirkondade kohta. Te ütlesite, et see on teile oluline, kas te võiksite lähemalt kirjeldada, millises suunas te soovite selles vallas edasi liikuda? see on väga oluline teema. aga ma arvan, et peaks, me ei peaks sellist lapi tekki ähm, makroregioonidest kokku õmblema äh, nii et me ei peaks looma uusi makropiirkondi lisaks neile, mis on juba olemas. see olekski kõik minu poolt, suur tänu teie ettekande eest, see oli tõesti väga huvitav, oli väga huvitav näha, milliseid, milliseid äh, kohtumisi te ette näete. ja, äh, suur tänu, proua esimees, härra minister, ma kuulasin suure huviga teie, ähm, teie ettekannet ja väga huvitav oli ka kuulda, kui oluline ühtekuuluvuspoliitika mitte ainult teie riigi jaoks, vaid kogu Euroopa Liidu jaoks teie silmis. Te ütlesite, et omast kogemusest saate öelda, et ühtekuuluvuspoliitika on üks olulisemaid Euroopa investeerimisinstrumente üldse ja sellepärast ma paluksin, et kui te Junckeri investeerimiskavaga tegelema hakkate, te jälgiksite väga hoolikalt, et ühtekuuluvuspoliitikat tõesti ka integreeritaks sellesse. ma nõustun ka täielikult äh, kolleeg Van Nistelrooiga selles küsimuses, et meil oleks vaja ka nõukogu kohtumist ühtekuuluvuspoliitika kohta Itaalia eesistuja alustas sellega, ma arvan, et äh, sellest oli väga palju kasu ja parlament äh, soovib juba aastaid, et äh, toimuks eraldi ministrite ähm, kohtumine nõukogu ühtekuuluvuspoliitika kohta seni ei ole selle soovile vastu tuldud ja sellepärast me toetasime väga Itaalia eesistu-, eesistujat, kes seda tegi, nii et ma tõesti paneksin teile südamele, et te jätkaksite seda traditsiooni. sest et see annaks tõesti võimaluse Junckeri programmi siduda ühtekuuluvuspoliitikaga. üldiselt saan öelda, et äh, liikmesriikide valmisolek äh, koguda nii-öelda värsket raha investeerimiseks ei ole olnud nii suur, kui me tahaks veel teine küsimus, te mainisite linnapoliitika olulisust, komisjon, äh, komisjonil on see ka päevakorras oma töökavas. minu meelest, võttes arvesse olukorda praegusel hetkel Euroopa Liidus, on te-, tõesti tegemist väga olulise teemaga, millega tuleb edasi tegeleda. kas teil on konkreetset ettekujutust, mida te kavatsete ette võtta oma eesistumise ajal Leipzigi harta on äh, nüüd ka juba mitu aastat vana ja võttes arvesse, et äh, me oleme endiselt majanduskriisis ja ka sellises äh, ühiskondlik, ühiskonnas toimuvaid vaidlusi või, või, või, või tüliküsimusi silmas pidades tahaksin teada, mis on teie konkreetsed kavad selles valdkonnas, aitäh! Thank you! suur aitäh! ECR fraktsioon küsimusi ei taha esitada. järgmine kõneleja, härra Jakutšitš, palun. Äh, tere hommikust kõigile. suur tänu härra ministrile, kes täna meie komisjoni tuli ja meile esines tahaksin ühineda eelkõnelejatega ja öelda, et selge on see, et meie komisjoni võtmeteema on ühtekuuluvuspoliitika. seetõttu äh, suur tänu äh, selle eest, et Läti oma eesistumise ajal soovib selle poliitikaga edasi tegeleda. nagu te ütlesite, mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid oleksid olnud palju keerulisemas olukorras, kui meil ei oleks olnud viimase kümne aasta jooksul ühtekuuluvuspoliitikat meie näeme siin teatud sünergiat Junckeri investeerimiskava ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. me peame nüüd väga hoolikalt äh, järele mõtlema, kuidas edasi tegutseda, kuidas uut ja vana ühendada. ja ilmselt äh, lähipäevadel räägitakse sellest veel investeerimis, äh, strateegiliste investeerimiste mm, kava äh, tähendab suuri summasid, seetõttu äh, tuleb väga tõsiselt järele mõelda, kuidas seda raha kasutada. ja kui me nüüd ei suuda Euroopa majandust taaselustada, siis kaotame me oma usaldusväärsuse oma vaate va,, valijate silmis see on seotud ka meie mandaadiga. ja nüüd makromajanduslikest regioonidest. meil on Läänemere, Aadria-Ioonia mere, Musta mere ja Alpide regioonid. mina olen makroregioonide poliitika poolt tingimusel, et, et need strateegiad tõesti annavad mingeid tulemusi. kui me räägime äh, Läänemere, äh, Donau regioonist, siis äh, need on juba käivitunud, teised alles käivituvad, aga kontseptsioon kui selline on väga hea Euroopas on selliseid regioone, mis vajavad kindlat plaani ja me ei tohiks tohiks ähm, nüüd poolel teel peatuma jääda. tahaksin kuulda, mis teie sellest arvate, tänan. suur aitäh. kuue esindajat ei ole. proua Anna, palun, sõna on teil. suur tänu, proua esimees, suur tänu, härra minister, teie ettekande eest. nõustun täielikult eelkõnelejatega et mis puudutab just linnapoliitika olulisust meie komisjoni jaoks, ma arvan, et eriti Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärkide saavutamisel mängivad linnad erilist rolli või see on eriliseks väljakutseks äh, just linnadele. ja sellepärast huvitaks mind samuti, millised on teie konkreetsed äh, ettevõtmised, plaanid äh, linnapoliitika vallas, et suurendada linnade ähm, paindlikkust, võimekust investeeringuid teha. mul on ka üks küsimus makro ähm, regioonide strateegia kohta, eriti Donau piirkonnas. mina olen pärit Austriast ja ähm, me näeme üha rohkem viiteid sellele, et oleks vaja äh, uut strateegiat Donau piirkonnaks, uut, äh, uut äh, ko koordinatsiooni ehm, või koordineerimiskeskust, mis oleks kõrgemal tasandil ja või õigupoolest, et on plaanis selline koordineerimiskeskus luua ja see tegelikult ähm, käib vastu komisjoni senistele väljaütlemistele, et piirkonnad peaksid ise ähm, valitsema ja juhtima oma strateegiaid, mitte riigi ebadirektoraat. nii et tahaksin küsida, milline on teie arvamus selles küsimuses, aitäh. Damato, si, grazie. suur aitäh, proua Damato. tere hommikust kõigile mina tahaksin ka öelda, et ma olen natuke segaduses äh, sellest, kuidas Junckeri plaani on kirjeldatud. kindlasti on see oluline Euroopa tuleviku jaoks, aga võib-olla saaksite te meile äh, täpsemalt rääkida sellest, äh, sest kõik fraktsioonid on tegelikult kahtleval seisukohal. Junckeri investeerimiskava ja ühtekuuluvuspoliitika ei ole päris kooskõlas ja me ei tahaks, et äh, ühe poliitika vahendid kanditakse ümber teise poliitikasse. suur aitäh! see oli siis esimene küsimuste voor ja nüüd annan sõna volinikule, palun vastake ja siis äh, jätkame küsimustega parlamendiliikmetelt edasi. palun, härra minister. atbildot par prioritātēm tātad suur aitäh küsimuste eest. nüüd räägime meie prioriteetidest. tahaksime ühtekuuluvuspoliitika arutelu algatada, rääkida sellest, kuidas seda seostada teiste tööprogrammidega. me tahaksime tagada, et programmid oleksid adekvaatselt finantseeritud ja meil on ju juba selle aasta lõpus võimalik kokkuvõtteid teha esimestest tulemustest. nüüd teine küsimus puudutas haldusvõimekust ja, ja valitsemisküsimust. tähtis on reformipoliitika ellu viia, mis aitab meil konkreetseid tulemusi saada. samuti tahaksime teha kõik selleks, et maksumaksja raha arukalt kasutatakse see on ka midagi, mida meie valijad ootavad meilt. seetõttu on väga oluline praktiline lähenemine just kohtadel. tähtis on muidugi ka investeerimiskava edukas rakendumine. nõukogu äh, on äh, selle kavale oma toetust avaldanud, seda juba detsembri järeldustes. Äh, strateegiline investeerimiskava täiendab olemasolevaid programme, ka ühtekuuluvuspoliitikat. peaaegu kõikide fraktsioonide esindajad küsisid äh, strateegiliste investeeringute fondi kohta meil on nüüd hea meel, et selle fondi määrus on avaldatud. nõukogu peab selle heaks kiitma detsembris. seadis nõukogu väga ambitsioonikad äh, eesmärgid seoses just töökalendriga me tahaksime äh, dokumendid, vastavad dokumendid nõukogus läbi vaadata nii kiiresti kui võimalik ja palju sõltub ka teist siin parlamendis. Äh, meie ajakava on tõesti väga tihe. ja me ootame parlamendiga äh, konstruktiivseid arutelusid, nõukogu on täiesti teadlik eelseisvatest katsumustest aga me tahaksime need äh, ületada ja muidugi see on seotud äh, tõukefondidega, ühtekuuluvusfondiga. Äh, neid teemasid tuleb koos liikmesriikidega arutada. ainult siis on võimalik konkreetseid vastuseid leida, kuidas paremini tööd teha ja seda tuleks teha ECOFIN-i nõukogus ja edasi. järgmine küsimus puudutas äh, üldasjade nõukogu tööd äh, ja millised on meie prioriteedid seal. ühtekuuluvuspoliitika on loomulikult äh, üks meie töö nurgakive ja meie tahaksime jätkata tööd äh, Itaalia eesistumise ajal tehtud järeldustest. nimelt võeti vastu kuues ühtekuuluvusraport. ja meil on vaja ministrite vahel praktilisi äh, arutelusid pidada, arutada seda, kuidas on võimalik äh, suuremat lisaväärtust saavutada ühtekuuluvuspoliitika kaudu me oleme tõesti äh, avatud kõigile ettepanekutele, äh, tahame need teemad läbi võtta üldasjade nõukogus, tahaksime ühtekuuluvuspoliitikat veelgi tugevdada, äh, suurendada selle rolli strateegias kaks tuhat kakskümmend. muidugi ootused sellele strateegiale või ühtekuuluvuspoliitikale on, on väga kõrged poliitika peaks õigustama maksumaksjate ootusi. Atbildot uz izskanējušo jautājumu par e, makroreģioniem. järgmine küsimus puudutas makro, makroregioone. E, meie arvame, et makroregioonid e, aitavad suuresti kaasa äh, territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamisele ja aitavad tõhusalt ära kasutada olemasolevaid vahendeid ja struktuure eh, ilma uute eh, õigusaktide vajaduseta, ilma uute struktuuride loomiseta. sellest, kuidas leida rohkem raha, eh, vaid sellest, kuidas paremini tööd koordineerida, kuidas olemas, olemasolevaid vahendeid jagada Itaalia eesistumise ajal äh, tegi komisjon ettepaneku Adria-Joonia mere regiooni loomiseks. see võeti, äh, ettepanek võeti ka oktoobris vastu, äh, kiideti heaks nõukogu järeldustes ja nüüd on komisjon töötamas välja neljanda makroregiooni kava, see puudutab siis Alpi piirkonda ja see tuleb nõukogus arutusele niipea kui võimalik. komisjon äh, korraldab ka äh, Läänemere strateegia kuuenda arutelu viieteistkümnendal juunil Riias ja kui me räägime linnapoliitikast, linnade arengukavadest, äh, siis äh, selle vastu tundsid ka mitmed äh, fraktsioonid huvi. oluline on see, et kõik osapooled kokku tuleksid ja põhjalikult arutaksid, mis on kõige pakilisemad küsimused, kuidas leida lisaväärtust siiani ei ole päris kõik osapooled linna arengupoliitikat ühtmoodi mõistnud, kuid äh, mõned äh, ühised äh, kokkupuute või sellised arusaamad või, või kokkupuutepunktid siiski on olemas. tähtis on, et me Euroopa Liidu poliitikate kaudu kõige olulisematele valupunktidele tähelepanu pööraksime linnaarengupoliitika peaks olema üldise investeerimispoliitikaga kooskõlas ja linnaarengupoliitikat ei saa üldisest territoriaalarengust eraldiseisvana vaadelda. tähtis on võtta arvesse regioonide, ka linnapiirkondade eh, erivajadusi, aga mitte ainult eh, suurte linnade või linnastute, vaid ka väikelinnade vajadusi. vastavad arengusuunad tuleb paika panna liikmesriikide endi poolt, eh, territoriaalsete partnerite ja linnade endi poolt ning arengukavasid tuleb harmoneerida nii, et meil oleks üks kõikehõlmav arengukava. meie oma eesistumise ajal äh, püüame jätkata alustatud kõnelusi, koordineerida Euroopa Liidu tasandil erinevaid samme, seda ka linnapoliitika programmi puhul. me tahame linnad atraktiivsemaks muuta, produktiivsemaks muuta äh, ja tahame, et linnad mõjutaksid ka territoriaalarengut tervikuna Euroopa Parlamendi arvamus linnapoliitika kohta on ka kindlasti väga väärtuslik. tänan! Thank you, thank you! suur tänu teile, ma tänan teid vastuste eest. ja nüüd on meil võimalus jätkata järgmiste, järgmise küsimuste vooruga. kõigepealt härra Bobovitš, palun, sõnajärg on teil. aitäh, et mulle sõna andsite kõigepealt äh, soovin teid äh, õnn-, õnnitleda, härra minister, selle eest, mida Läti on viimaste aastate jooksul saavutanud. Te olete suutnud rakendada ellu reforme, olete suutnud liikuda eelarve tasakaalu suunas. ja täpselt nii, nagu te alguses ütlesite, ka ühtekuuluvuspoliitika on aidanud Lätil väljuda majanduskriisist seega me mõistame teie seisukohti ja me toetame teie seisukohti. ma ise pärinen Sloveeniast. meie nii edukalt reforme ellu viia ei suutnud ja mis puudutab eelarve tasakaalu, siis ka selles osas oleme mõnevõrra maha jäänud ja seetõttu on ka kriisiperiood Sloveenias veidi pikenenud. ma usun, et meie oleksime pidanud eh, toimima sarnaselt teile ka Sloveenias ma saan aru, mida see tähendab, kui te oma keskmise SKT näitaja saate neljakümne seitsmelt protsendilt kuuekümne seitsmele protsendile Euroopa Liidu keskmisest. Sloveenias võttis meil päris kaua aega, et säilitada vähemalt seninegi SKT tase, see on kaheksakümmend viis protsenti EL-i keskmisest nii et teie tegelikult äh, oletegi just see õige inimene, kellega koos vaadata, millised on need väljakutsed, millega ühtekuuluvuspoliitika tulevikus silmitsi seisab me peame nii toimima juhul, kui me tahame olla konkurentsivõimelisemad. just konkurentsivõime on üks peamisi väljakutseid ja ma saan aru, et see on teie jaoks üheks prioriteediks, mis on ka väga tähtis. ja ma saan aru, et veel üheks eesmärgiks teie meelest on see, et Euroopa peab suutma võtta, võtta vastu otsuseid ja me arvame, et see on üks igati kohane eesmärk. ma soovin teile teie ettevõtmistes selles vallas palju edu edasi, mis puudutab Junckeri kava, ma arvan, et siinkohal tuleb targalt tegutseda. peame tagama selle, et äh, on olemas seos ühtekuuluvuspoliitika ja Junckeri tegevuskava vahel, selleks et meil oleks võimalik paremini edu saavutada. me peame Junckeri kava põhiselt vaatama üle selle, kuidas võimalik taaselustada erasektorit riikides ma arvan, et linna, linnadega seotud poliitika on Euroopas väga tähtis, sest üha enam ja enam inimesi elavad just suurtes linnades jah, sellel on omad eelised, aga samamoodi põhjustab see probleeme. kui rääkida probleemidest linnapiirkondades, siis siinkohal ma tahan rõhutada liikuvust, õhukvaliteeti, töökohtade loomist, seda, kuidas arendada haridussüsteemi ja neid teemasid on veel ja minevikus olid oluliseks probleemideks veel ka julgeoleku tagamine, integratsioon kõige hiljutisemad arengud viimaste kuude jooksul peegeldavadki seda, et suurtes linnades on tõusetumas mitmeid probleeme. Need on tingitud tööpuudusest, tingitud sellest, et inimesed on kuidagi marginaliseerunud, neid ei kaasata ühiskonnaellu. ja just sel põhjusel ongi viimase aja sündmused aset leidnud nii et ma arvan, et kui me rakendame ellu linnapoliitikat, siis me ei tohi kunagi unustada julgeoleku küsimust. see ei ole midagi sellist, millega peaks tegelema ainult politsei või sõjavägi, vaid me peame panustama ka ise, arendades tõhusalt oma linnapiirkondi. nii et ma tahangi küsida teilt, milline on nüüd teie nägemus sellest, kuidas tagada julgeolek suurtes linnades? suur tänu! järgmine küsimus. suur tänu, proua esinaine ja suur tänu ministrile tulemast siia. tõepoolest Junckeri kava kohta mitu küsimust juba esitatud ja te ka puudutasite seda teemat veidi, aga mul on selline suht konkreetne küsimus. Te rääkisite ühest küljest väga ambitsioonikast ajakavast, mis on paika pandud ja teisest küljest ma arvan, et parlamendi regionaalarengu komisjon näeb, et me peame kaasama ka piirkondlikke ametiasutusi selle suure investeeringupaketi kavandamisel. seda sellepärast, et kaks kolmandikku kõikidest investeeringutest viiakse ellu ju kohaliku ja piirkondliku tasandi asut-, asutuste kaudu ja ma arvan, et nende kaasamine ka kavandamise protsessi on väga oluline. minu konkreetne küsimus ongi see, mida teie ja Läti eesistuja teeksite selleks, et motiveerida liikmesriike mitte ise ainult plaane välja pakkuma, vaid ka arutama, et kuhu investeerida ja et ka oleks kaasatud kõik piirkondlikud ja kohalikud kohalikud äh, ametivõimud, sest et ma arvan, et see ongi just kõige olulisem, aitäh! suur tänu teile! ja nüüd palun järgmine küsimus, härra Ruls. aitäh, proua esinaine mul on väga hea meel tervitada siin Läti rahandusministrit. soovin Lätile eesistumise ajaks kõike head paljud teemad tõstatati siin juba esimeses küsimuste voorus, aga ma soovin siiski täpsustust järgmises asjas. ma tutvusin eesistuja programmiga. Te soovite siin äh, korraldada selliseid integreeritud, te soovite siin ka sisse viia mitmeid kohtumisi Te vaatate üle ka kaks tuhat kakskümmend strateegia ja see kõik on seotud komisjoni vastava teatisega. ma kujutan ette, et on võimalik, et me saame komisjoni uue teatise võib-olla kusagil järgmise kuu keskpaigaks. ma soovin teilt teada, kas te saate mingeid kuupäevi ka kindlalt praegu välja käia, sest teie tööprogrammis on see sees. suur tänu ja nüüd palun härra Palksu tänan, proua esinaine, ka mina tahan korraks käsitleda Junckeri kava ja minu küsimus on sarnane sellele, mida eelkõnelejad juba puudutasid. tegemist on suhteliselt grandioosse ettevõtmisega, võib-olla siin on ka veidi propaganda maiku juures. kolmsada viisteist miljardit eurot, me räägime siin miljoni töökoha loomisest, no see on tõesti suurejooneline. kui me nüüd vaatame Euroopa Liitu, ja seda, et äh, kõik see raha tuleb kuidagi kõrvale panna nende eesmärkide täitmiseks, siis kust, millistest allikatest need summad pärinevad? kas me räägime eelarvest ja seda, et mingisugused rubriigid või osad, äh, jaotised nimetatakse ümber ja et see on nüüd see Junckeri vastav stiimulite programm, millele raha läheb? ja teiseks, äh, mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, me räägime, see on viis pluss kahekümne viiest miljardist eurost ja eeldatakse, et erasektor veel mitmekordistab selle viieteistkordseks või midagi sarnast ja seda selleks, et panustada teadus-arendustegevusse, haridusse, koolitusse. Te eeldate, et erasektor hakkab viieteistkordselt seda summat suurendama. härra minister, kas see on realistlik? jah, see kõlab suurejooneliselt, kogu teie finantskava, aga see on pigem selline illusioon. kas me pigem mitte kuidagi ei lollita inimesi, pannes neid uskuma, et see on reaalselt võimalik? ja veel, mis puudutab Läti eesistumist, milline on teie konkreetne eesmärk selles ettevõtmises, et panustada Junckeri plaani elluviimisesse? proua Smolkova, palun. aitäh. härra minister, mul oli siiralt hea meel kuulda, et teie toetate makropiirkondlikke strateegiaid ja mul on palve teile või laiemalt Läti eesistujale, nimelt minu kolleegid Poolast, Ungarist, Rumeeniast ja ma ise olen pärit Slovakkiast, me kõik püüame liikuda selles suunas, et äh, ähm, oleks selline Karpaatia piirkonna strateegia samamoodi, et ka selline strateegia tuleks luua äh, sest et selle piirkonna riigid on juba varasemalt koostööd teinud ja me ei pea sugugi nullist alustama. kui sellesisuline strateegia olemas oleks, oleks meil võimalik veel tõhusamalt koostööd teha. lisaks oleks meil ilmselt võimalik veel aidata ühte riiki, ma pean silmas Ukrainat, ja aidata neid näiteks keskkonnaküsimustega tegelemisel, meil oleks võimalik tõhustada piiriülest koostööd minu palve teile on, et teie kui nõukogu eesistuja praegu toetate meie ettekava luua Karpaatia piirkonnale ka strateegia. selge, kas on veel küsimusi? liikmetelt rohkem küsimusi ei ole, nii et härra minister, palun, saate võimaluse vastata teises voorus esitatud küsimustele. Eh, eh, suur tänu teile küsimuste eest kõigepealt selline isiklikum küsimus, mille esitas härra Bogovitš. kui ma isiklikult mõtlen julgeoleku teemale ja seda linnapiirkondade kontekstis, siis meie oma eesistumise aja alguses oleme loomulikult nende sündmuste keskel, mis praegu leidsid aset muuseas ka Pariisis ja see on mingis mõttes mõjunud meile kõigile kainestavalt me oleme eesistujana nõus olema paindlikud ja me oleme oma prioriteete sellest lähtuvalt mõnevõrra muutnud. tõepoolest, julgeoleku tagamine on praegu meie üks kõige olulisemaid prioriteete üldse meie siseminister ja välisminister on mõlemad selles vallas väga resoluutsed, nad leiavad, et selle teemaga peab konkreetselt tegelema. ja seda tuleb teha väga otsusekindlalt, nii et vaatame, kuidas asjad kulgevad ma vabandan, kui ma nüüd järje, õiges järjekorras küsimustele ei vasta. kui lubate, siis äh, Junckeri teemaga, teemale vastan hiljem. kõigepealt äh, Karpaatide strateegia või Karpaatia piirkonna strateegia, ma toetan sarnase strateegia algatamist. kui me vaatame Läänemere strateegiat, siis see Läänemere strateegia tugineb koostööle, tugineb muuhulgas ka just äh, Läänemere piirkonna vastavate parlamentide liikmete vahelisele koostööle ja, ja see on heaks lähtealuseks ja Aadria mere strateegia sai alguse sarnaselt ja selles mõttes on äh, ka Visegradi grupi jaoks suhteliselt hea lähtealus olemas ja võimalik, et äh, Karpaatia piirkonna strateegiaks on ka juba lähtealus olemas, nii et ma ei näe mitte mingit põhjust, miks seda ei võiks realiseerida ja nüüd Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ja vastava ajagraafik. tõepoolest, tegemist on suhteliselt ambitsioonika ajakavaga. tātad pār uh, 20 niisiis kaks tuhat kakskümmend strateegia ja kuidas saavutada antud strateegia eesmärke? loomulikult see sõltub ähm, majandushalduse või vastavast juhtimistegevusest ja sellest, kas on piisavalt rahastust. ühtekuuluvuspoliitika on muide ka suurel määral seni panustanud sellesse, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend eesmärke. kõige viimane ühtekuuluvuspoliitika reform muide märkimisväärselt parandas äh, seda seost Euroopa poolaastaga kui ka sellega, kuidas tõhustada investeeringuid. ja kui me vaatame, millist rolli ühtekuuluvuspoliitika siinkohal mängib, siis see on suhteliselt märkimisväärne. üldasjade nõukogu eelmise aasta oktoobrikuus teises pooles arutas just seda, kuivõrd saab ühtekuuluvuspoliitika panustada Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia keskpika äh, või vahearuandesse, vahekokkuvõtete tegemisse, siis äh, meie kindlasti oma tegevuses lähtume just sellest komisjoni teatisest, mis kätkebki endas seda vahekokkuvõtet Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegiast ja, ja õige peatselt on need, see info ka meie kõigi ees olemas. selge on see, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia peab olema suhteliselt kõikehõlmav, see peab olema hästi koordineeritud. ma juba ootan, et saaksin teha teiega konstruktiivset oodata koostööd, ennekõike ootan koostööd teie komisjoniga konkreetselt. ja seda eriti võttes arvesse tõika, et just teie komisjon on vägagi seotud ühtekuuluvuspoliitika temaatikaga ka Euroopa poolaasta kontekstis. ja samuti olete kaasatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia vahekokkuvõtte koostamisse. Äh, ja otan paar edasi. üks küsimus puudutas ka programmiperioodi ja vastavat äh, programmi koostamise aspekti. me loomulikult äh, loodame, et see finantsraamistik õnnestub tõhusalt ellu viia, et seda kõike võetakse arvesse ka kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves. ja meil peaksid olema sellised äh, Äh, jagatud haldusprogrammid aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend, esimeseks maiks peab olema ju otsus vastu võetud, tagamaks, et need programmid võetakse vastu ja rakendatakse ellu niipea kui võimalik. seda ambitsioonikat ajakava silmas pidades eeldame me, et ka teie olete konstruktiivsed oma tegevuses ja aitate meil nende küsimustega tõhusalt edasi liikuda meie ühiste jõupingutuste toel on võimalik tagada see, et programmid hakkavad sujuvalt tööle ja ka investeeringud liiguvad nii reaalmajandus, reaalmajandusse erinevates Euroopa piirkondades. ta on eh, tātad vēlreiz par eh, Juncker. ja nüüd taaskord Junckeri investeeringute kava juurde tõepoolest, me peame nüüd tegema tööd Junckeri kava osas. see tuletab mulle meelde ühe lõbusa loo, mida mäletan oma lapsepõlvest. Kuri, nekad äh teemaks oli üks küla, kus külaelanikud ei olnud varem kunagi oma elus elevanti näinud ja loomulikult olid nad uudishimulikud, et mis asi on selline elevant ja neile kõigil oli oma ettekujutus sellest, milline üks elevant välja peaks nägema ja kuidas ta käitub, mida ta sööb. ja külavanemad otsustasid, et nii, me peame saatma delegatsiooni teele, et nad leiaksid ühe elevandi äh, ja siis nad joonistavad pildi elevandist ja kõik külaelanikud on õnnelikud ja neil on selline ehe pilt, äh, kujutis elevandist olemas. et saadame delegatsiooni teele ja ongi probleemid lahendatud, nii et saadeti kaks inimest teele, nad otsisid, otsisid kuskil nädal aega, lõpuks leidsidki elevandi, nad joonistasid elevandi pildi, tõid pildi tagasi külaelanikele ja külaelanikud olid suhteliselt nördinud, sest et nad kõik kujutasid ette, et elevant on midagi muud, nii et see pilt või kujutis elevandist oli tohutu pettumus külaelanike jaoks. ja nad olid väga väsinud, läksid magama. arvasid, et nad puhkuse ära teeninud ja kui nad üles ärkasid, siis needsamad delegatsiooni liikmed nägid hoopis teistsugust äh, fotod, sest et kõik olid midagi omalt poolt lisanud sinna fotole ja see, ja see foto ei olnud enam või pilt ei olnud enam üldse elevandisugune, sest et kõigi nende lisanditega ei olnud enam sugugi tegemist elevandiga. nii et algne kujutis oli täielikult lõpuks muutunud, sest igaüks oli midagi juurde lisanud. muuseas, oma strateegilist plaan ja siin saamegi tõmmata paralleeli minu arust minister Katainen Kadanen on ka siin kaasatud sellesse elevandi joonistamise strateegiasse, aga meil on nüüd olemas väga kaasaegsed tehnoloogiad, kaamerad, nutitelefonid, võimalik Photoshop ida erinevaid kujutisi ja nüüd tõepoolest me näeme, et see elevandi kujutis, mille komisjon kõigepealt joonistas, et see on mõnevõrra teistsugune ja meie eesmärk ongi teha algus sellise võimalikult laiaulatusliku arvamuste vahetusega, et käsitleda, kuidas tegeleda, kuidas vaadata, tegeleda rahavoogudega, mis tulevad erasektorist kas ja millal anda poliitiline hinnang, kas piirkonnad on piisavalt kaasatud, tegutsevad piisavalt tõhusalt aga nende arutelude käigus erinevatel tasanditel tuleb kõik need teemad tõstatada ja siis on meil ka arusaam sellest, mida liikmesriigid meilt ootavad. alles siis jõuame sellise kavani, mis on elujõuline, mis saab olema tõhus ja mis täidab oma eesmärgi. seega minu jaoks suurim väljakutse siinkohal seisneb selles, et kui me kasutame kaasaegset tehnoloogiat, et sellest esialgsest elevandist ei saaks lõpuks mingisugust koletist pärast kõiki neid muudatusi, et sellest ei saaks mingit sellist äh, täiesti ulmelist äh, väljamõeldud tegelast, mis pole millekski võimeline. oluline on, et äh, kõik liigub eesmärgi täitmise suunas ma olen täiesti teadlik sellest, et arutelud saavad olema päris keerulised, et teie siin parlamendikojas, konkreetses Regionaalarengu komisjonis teate seda kõike, te teate, et ootused on kõrged, komisjoni volinikelt on seda juba kuulda olnud ja ka teistelt tasanditelt, aga lõppkokkuvõttes peab meil olema toimiv kava. ma olen nüüd oma jutuga mõnevõrra poliitiliseks juba muutunud ja mul ei ole midagi konkreetsemat enam lisada, enne kui liikmesriigid oma läbirääkimised lõpetavad, see toimub millalgi kas veebruaris ja märtsis ECOFIN-i nõukogus. põhimõtteliselt jah, see on selline strateegiliste investeeringute kava, see ei kattu juba olemasolevate meetmetega, see täiendab neid rahalised summad selles fondis pärinevad tõepoolest ka erasektorilt, liikmesriigid koostavad investeerimisprojekte ja tegelikult on juba koostatud mõningaid selliseid projekte, mis hõlmavad endas palju suuremaid summasid kui pelgalt see kolmsada viisteist miljardit. tegemist on selliste garantiidega projektide jaoks, et vot rahastamine pärineb nendest erasektori asutustest ja summad tulevad äh, era, turuosalistele, kes pärinevad äh, eravaldkonnast ja siis loomulikult valitakse, tehakse mingisugune valik projektide vahel, võib-olla on kaasatud riiklikud investeerimispangad või, või vaatame, kuidas see kõik edasi hakkab liikuma ja see kõik sõltub omakorda arutelu tulemustest ja projekti hanked on üldsusele avatud, senimaani mingit tähtaega ei ole antud äh, projektide koostamiseks ja erainvestorid kutsutaksegi üles sellest fondist osa saama. investeerimiskava eesmärk ei ole mitte ainult leida rahastust projektidele või erinevatele tegevustele, vaid üheks eesmärgiks on ka turu ümberkujundamine. eesmärk on muuta turg robustsemaks samuti, et oleks vähem reguleeritust. lisaks tahan mainida seda, et meie eesistumise ajal on väga oluline ühest küljest digitaalturu teema, oluline on just digitaalne tegevuskava, mida juba puudutati. me tahame veelgi rohkem tõhustada arutelusid digitaalturu teemadel ja sama, samuti energiaturu teemadel nüüd need on mõned nendest elementidest, mis ilmselt investeeringukavas saavad kirjas olema. ma olen valmis teile täpsemalt ette kandma alles pärast seda, kui liikmesriikide tasandil on kõik läbi arutatud ja ECOFIN-i tasand on otsustanud, aitäh. suur tänu, aitäh, härra minister. näib, et ähm, meil on tulemas veel teine kohtumine, kus me saame jätkata arutelu pärast seda, kui ECOFIN-i nõukogu on oma otsused vastu võtnud. ja meil on konkreetsemad küsimused. regionaalarengu komisjonil toimuvad ka omad koosolekud ja arutelud selle investeeringuplaani üle. ja kui rohkem küsimusi hetkel ei ole kolleegidel, näib, et ei ole, siis suur tänu, härra minister et täna siin olite, tutvustasite Läti eesistuja prioriteete ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika vallas. soovime teile väga edukat eesistumise aega ja võite loota Regionaalarengu Komisjoni täielikule toetusele, võite ka loota väga paljudele küsimustele meie komisjonilt ja me jälgime hoolikalt teie tööd. nii et suur tänu ja palju edu! suur tänu, proua esimees. ma hindan väga seda kutset ja suur tänu ka väga suure töö eest, mille teie komisjon on ära teinud. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend kava väljatöötamisel ja loodan, et ka tulevikus jätkame oma väga head koostööd. suur tänu veel kord, proua äh, esimees, suur tänu, lugupeetud parlamendisaadikud ja kohtume peagi taas suur tänu, kolleegid ja ähm, kell kümme kolmkümmend jätkame oma äh, päevakorraga ning toimub hääletus okay, dear colleagues. head kolleegid, oleme valmis hääletuseks. täna hääletame kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise üle Euroopa Liidu üldeelarve ja jagu Euroopa Komisjon. eelarve kontrolli komisjon valmistab hetkel ette ühte äh, raportit, mis äh, siis ähm, kiidab heaks äh, kahe tuhande kolmeteistkümne aasta eelarve täitmise ning eelarve kontrolli komisjon on pannud meil kümnendaks veebruariks saata oma ähm, arvamuse, me oleme nimetanud, koordinaatorid on nimetanud ametisse raportööri arvamuse koostamiseks ning ähm, Äh, muudatusettepanekute esimemise tähtaeg oli üheteistkümnendal detsembril. saime kolmkümmend kaheksa muudatusettepanekut. pärast nõupidamist variraportööridega ja kõigi nõunikega olen omalt poolt teinud kaheksa kompromissettepanekut sooviksin tänada kõiki komisjoni liikmeid nende panuse eest, muudatusettepanekute eest samuti suur tänu kolleegidele, kellega arutasime kompromissteksti. teen ettepaneku, et lähme kohe hääletuse juurde. hästi. niisiis, hääletusnimekiri on teil olemas. ja oleme valmis ka vajadusel elektrooniliselt kontrollima hääletustulemust alustame kompromissiga üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromissettepanek neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. edasi muudatusettepanek viisteist. poolt. vastu. erapooletud. tagasi lükatud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kompromiss, ettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa kes on poolt? vastu. erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud nüüd kompromissettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromissettep-, või vabandust, muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss, ettepanek seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss, ettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõpphääletus hääletame elektrooniliselt. ja hääletus on avatud, kui olete valmis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kolm poolthäält, üks vastuhääl jah, palun, soovite sõna? Sure... suur tänu, tahtsin lihtsalt teha kindlaks, et minu hääl läks arvesse, sest ma kaotasin oma hääletuskaardi ära. suur tänu, jah, ja teie poolt pool hääl, poolt hääl, nii et kolmkümmend neli poolt häält. suur tänu kõigile ja nüüd peame veel heaks kiitma koordinaatorite otsused, teil on otsused äh, olemas. kaas kiidame need heaks ja kiidame heaks koordinaatorite otsused, kas on veel muid küsimusi, kas keegi soovib veel midagi tõstatada, ei? jah, meenutan teile, et järgmine koosolek toimub neljapäeval, kahekümne kuuendal veebruaril kella äh, üheksast hommikul kuni kella poole seitsmeni õhtul. suur tänu, proua esimees tänab lahkelt ka tõlke, tõlgid tänavad oma kuulajaid, suur tänu kõigile ja koosolek on lõppenud. Thank you. Thanks, Carla. No, not at all. That was a, a good voting list, and don't forget your card. Thank you. Thank you so much. Um, I do this all the time. Um,